need seadusaktid juba on Euroopa Liidus, teised eksperdid kindlasti, eksperdid kindlasti räägivad sellest, juhiksin tähelepanu ainult sellele, et praegu on tühimik just impordi alal. aastast kaks tuhat üheksa pärinev seadusakt puudutab kultuuriväärtuste eksporti. püüame määratleda, mis on ebaseaduslik kultuuriväärtus, kui seda saab nii nimetada ning lähtekohaks oleme võtnud äh, selle riigi seaduse, kust kultuuriväärtused pärit on. sellega paneme paika selle, kas äh, selliste väärtuste ja kaupade liitu toomine on seaduslik või mitte. sellised äh, esemed peaksid olema liitu lubatud ainult siis, kui see, nende siia toomine on seaduslik vastavalt kolmanda riigi õigusele. teksti esimeses osas me määratleme kultuuriväärtuste mõiste ning oleme saanud sellest äh, tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta UNESCO konventsioonist ja teistest konventsioonidest innustust. mis puudutab kultuuriväärtuste vanust, siis siin me käsitleme neid esemeid, mis on väärtuslikud just äh, vanuse tõttu, siis kakssada viiskümmend aastat oleme võtnud selleks arvuks ning innustust saime olemasolevast USA seadusandlusest oleme püüdnud äh, äh, suunata oma seadusakti just kõige haavatavate esemete suurde, äh, suunas, monumendid, nende osad, arheoloogilised leiud, haruldased trükised ning muus osas püüame lähtuda importi ja esitatavast standardsest eseme ID-st, ID-st, mida tunnustatakse rahvusvahelisel tasandil. samuti käsitleme äh, karistuste aspekti, samuti äh, vabad tsoonid, kus impordinõuded ja teised nõuded peaksid endiselt kehtima selleks, et vältida äh, võimalikke probleeme, aga mis puudutab ajutist importi, siis lähtuma sellest, et need nõuded sellisel kujul ei kehti. üks valdkond, mida on juba käsitletud, on see, mis vahe on ähm, lähteriigil ja eksportriigil, see on väga oluline küsimus, üksikasjalikult ma seda praegu ei käsitleks, aga meenutaksin, et meie jaoks on kõige tähtsam kaitsta kultuuriväärtusi vastavalt äh, lähteriigi õigusele ja vältida olukordi, kus äh, on võimalik äh, nõudeid eirata, liigutades esemeid mõne muu riigi territooriumi kaudu. seega eesmärgid on üsna lihtsad, kohaldamine toimuks tolli kaudu ja praegune arutus, arutelu pooleli, kas kasutada ka selle tarbeks arvutisüsteeme. peame leidma õige tasakaalu no, kehtestatavate kohustuste vahel, kui me soovime kultuuriväärtusi kaitsta ning selle vajaduse vahel, et halduskoormus oleks võimalikult väike, sellega ma võiksingi ehk lõket, lõpetada ja ülejäänud kolmkümmend sekundit jätan teistele kolleegidele, aitäh! suur tänu, meie teine ekspert on härra Patrick Vers-Louis ning annaksingi talle sõna kuueks minutiks. Thank you, Chair, for this opportunity. suur tänu selle võimaluse eest täna siin sõna saada. mul tegelikult on ka valmistatud ette kirjalikult ettekanne räägin teile siis täna, räägin ülejäänud osa ajast prantsuse keeles ja kõigepealt tutvustan teile siis meie praegust õigusraamistikku, millest me lähtume oma igapäevases töös, olles siis tolli äh, ameti esindaja. kõigepealt siis meil on kahe tuhande üheksanda aasta määrus sada kuusteist, mis käsitleb kultuurivara eksporti, siis on meil ka määrus tuhat kaheksakümmend üks murd kaks tuhat kaksteist, kus äh, on erinevad äh, ekspordiload sätestatud. seejärel määrus üheksasada viiskümmend kaks kaks tuhat kolmteist, mis käsitleb äh, liidu tolli, liitu, tollieeskirju ja, ja siis on meil veel direktiiv kaks tuhat neliteist kuuskümmend, mis puudutab ebaseaduslikku kultuurivarade väljaviimist riigist. Belgia on ratifitseerinud ka UNESCO tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta konvents-, konventsiooni, mis puudutab ebaseaduslikku kultuurivarade äh, ülekandmist, eksporti ja importi. samuti äh, lisaks kõigele eelnimetatule on meil veel oma määrus Iraagi ja Süüria kohta Need määrused lubavad kasutada rangemaid meetmeid, mis puudutab kultuurivarade importi ja eksporti, kui tegemist on nendest kahest riigist varastatud kultuurivaradega. me oleme siis tolliamet ja meie ülesandeks on tegeleda ka kultuurivaradega Äh, räägin nüüd natukene meie igapäevasest tööst. kõige olulisem meie jaoks on artikkel kaks punkt üks, sada kuusteist kaks tuhat üheksa, mis äh, ütleb, et äh, kultuurivarade viimine ühenduse territooriumilt välja peab vastama vastavale loale ja siis artikkel neli käsitleb seda, et tuleb pidada kinni tollimenetlusest kui keegi esitab kultuurivara tolli, mida tasud tahetakse eksportida, siis peab olema kaasas ekspordiluba, mille on andnud pädev asutus, liikmesriigi pädev asutus. mis puudutab Iraagi kultuurivarasid ja Süüria kultuurivarasid, siis keelud kehtivad nii impordi kui ekspordi kohta selliste kultuurivarade puhul ja igal juhul peab olema kaasas litsents sellistel kultuurivaradel. igasuguse kultuurivara ekspordiks on vaja luba, mille annab pädev asutus, mille liikmesriik on vastavalt kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande üheksanda aasta määrusele sada kuusteist nimetanud ja Süüria puhul on vaja siis, Süüria ja Iraagi puhul on vaja ka äh, föderaalse majandusteenistuse äh, vastavat litsentsi. mis puudutab meie tööl tolli ja aktsiisiameti kontrolli, siis meie kontrollid tuginevad riskianalüüsile nii nagu tollieskirjad äh, meile ette kirjutavad, lähtume siis ka saadud informatsioonist. Äh, tollideklaratsioonid äh, on tavaliselt elektrooniliselt, me lähtume siis tolli deklaratsioonide valimistest ja sealt sisalduvast infost. näitajatena kasutame riskianalüüsi ähm,, kaubakoode, riigi päritoluriiki, väärtust ja nii edasi. ja ähm, tegemist võib siis olla kontrolliga, mis puudutab ükskõik millist liikmesriiki, ükskõik millist inimest. ja äh, väga oluline on toonitada seda, et meie tolli- ja aktsiisiamet võib äh, kauba, transpordikauba äh, äh, transpordi ajutiselt peatada, et kontrollida kõiki dokumente, litsentse, sertifikaate. aga tolli- ja aktsiisiamet ei saa otsustada äh, kauba kultuurilise omaduse olemuse üle, see on juba pädeva asutuse, vastava pädeva asutuse üle ja samuti me ei saa otsustada kultuurivarade säilitamistingimuste üle, mis võivad olla mõnikord väga spetsiifilised. mis puudutab kultuurivarade tuvastamist, siis kõigepealt viime läbi dokumentide kontrolli. meil on siis äh, ekspordiluba ja tollidokumendid ja kui tekib mingisuguseid kahtlusi või on mingisugused äh, asjaolud, mis seda tingivad, siis tuleb läbi viia füüsiline kontroll, vaadata kaup üle ning võrrelda seda loaga, pildiga. kahtluse puhul peab toll puutuma pädeva asutuse poole, sellepärast et nagu ma ütlesin, kultuurivaraks olemist kui sellist ei määra mitte meie, vaid pädev asutus. ja sellisel juhul meil on kolm dokumenti Äh, üks jääb ähm, meile, üks äh, läheb edasi viimasele Euroopa Liidu ametile, kes selle kultuurivara edastamisega tegeleb. ja siin näete siis, kuidas äh, kaupa viiakse Euroopa Liidust välja Kreeka kaudu ja sellisel juhul saab siis viimane dokument oma kinnituse see osa on väga oluline. kui see viimane büroo, viimane kontor on äh, oma heakskiidu andnud, siis läheb kaup edasi ja see on väga suur vastutus mida saaks selles protsessis veel parandada, see kolmas osa, see kolmas osa dokumendist ei, äh, ei jõua lõpuks meieni äh, sageli äh,. elektroonilise süsteemi kasutamine oleks parem, sellisel juhul me saaksime paremini jälgida, kuidas kõik need protsessi osad käivad ja kuidas kaup tegelikult liigub. lisaks sellele see võimaldaks meil koguda ka statistikat. praegu kõikides liikmesriikides ei koguta kultuurivara liikumise kohta statistikat. see võimaldaks meil ka kultuurivarade taasimporti paremini kontrollida kui tegemist on kultuurivaradega, mis on ajutiselt eks-, mida on ajutiselt eksporditud äh, ning mis peaksid tagasi tulema. suur tänu teile, minu aeg on nüüd läbi, suur tänu! ja Interpoli esindab siin täna härra Gonzalo Giordano. palun, olge lahke! suur tänu! austatud kolleegid, kõnelejal ei tööta mikrofon. Distinguished colleagues, first of all allow me to begin by austatud kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et andsite Interpolile võimaluse täna teie ees kõneleda. tegemist on tähtsa üritusega ning me saame mõjutada ühte oma peamist töövaldkonda, kultuuripärandi kaitse me kõik oleme teadlikud sellest, et kultuurivara ebaseaduslik transport on tõsine rahvusvaheline kuritegu, mis seab ohtu rahu ning julgeoleku. see on otseselt seotud rahapesu ning organiseeritud kuritegevusega ning võib olla seotud ka terrorismi rahastamisega, nii nagu ÜRO Julgeolekunõukogu oma kahes resolutsioonis kakskümmend üks, üheksakümmend üheksa, kakskümmend kolm, nelikümmend seitse on öelnud samuti, äh, see õõnestab demokraatlikku äh, juhtimissüsteemi, õõnestades äh, kultuurilisi ning majanduslikke varesid. see on suur kadu meie kogu maailma kogukonnale. kui üheksakümne kolmanda aasta avalduses kirjas kultuurivara kahjustamine tähendab kogu Äh, inimkonna kultuuripärandi kahjustamist. ja tegelikult äh, need arvud on murettekitavad. Interpoli äh, liikmesriikidest on seljas, et uuringutest on selge, et vähemalt üheksateist tuhat rikkumist on selles valdkonnas, üle üheksa tuhande inimese on vahistatud ja viissada trellide taha pandud. Pandora operatsioon, mis viidi läbi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ja siis äh, koguti kokku kolm tuhat viissada äh, kultuurivara äh, ja see oli seotud Ateena raamistikuga, mis võimaldas nelikümmend üks tuhat objekti tagastada. pärast seda otsustas e-, e-, Europol kultuurivara vastase võitluse tuua oma prioriteetide hulka ja sellest ajast peale oleme me ebaseaduslikku kaubavahetust pidanud suureks ohuks Euroopale ja Euroopa piirkonnas on tõendeid, et tegemist on tõesti äh, statistiliselt tõsise äh, kuritegevusega suurem osa kultuuriobjektidest iseäranis äh, kaevamistel Ähm, tavastatud objektid on igapäevased objektid, mida on väga raske tuvastada turule ja täiesti võimatu on teada, mis, millised objektid on äh, ebaseaduslikud, sellepärast et inventuuri ei ole. ehkki kui väärtus võib olla väike, äh, siis kurjategijatele toob see palju sisse pidage meeles seda, et suurem osa ebaseaduslikult kaubeldavatest objektidest ei ole mitte alati äh, Äh, kõrge väärtusega äh, objektid, vaid igapäevaelu puudutavad objektid. meil on vaja eriüksust selleks, mis tegeleks ainult kultuuripärandi kaitsega, see peab olema kõikides õiguskaitseorganites, see oleks äärmiselt väärtuslik ning seda ei saa küsimärgi alla seada. Äh, sellise, selliste kuritegude puhul peavad toll ja politsei tegema tõsist koostööd ning tegelema kauba liikumisega väljaspoolt Euroopa Liitu minu kolleeg osaleb täna UNESCO konverentsil, mille eesmärgiks on eraturu kaasamine ning rõhut-, ning tema eesmärgiks on rõhutada, kui oluline on sertifikaatide kasutamine, iseäranis impordid sertifikaatide kasutamine. Interpol, Interpol on kohal ka siin Brüsselis, et toonitada, kui oluline on luua eriüksused sellise ebaseadusliku kaubanduse vastaseks võitluseks. Interpol leiab, et sätestatud eeskirjad on väga olulised selleks, et kontrollida objektide importi äh, Euroopasse ning ähm, ma tahaksin toonitada, et äh, marsruudid on viimastel aastatel muutunud, eelmisel suvel tulid äh, Kreekast, Valvirast ja Itaaliast objekte. <clears throat> jõudsid Uruguay'sse Äh, ja äh, Ladina-Ameerikasse. Äh, oksjonil, nendega kaubeldi oksjonil ja see ja paljud oksjonil osalejad olid Euroopas, see näitab, kui kaugele on võimal-, inimesed võimelised minema selleks, et ebaseaduslikke objekte omandada. ja mõni sõna ka meie statistilisest uuringust. kahekord saime liikmesriikidelt kakskümmend seitse vastust küsimustikule ja viisteist riiki leiavad, et nad on transiidiriigid, kuusteist peavad ennast allikariikideks ja seitse peavad ennast sihtriikideks. andmed näitavad jällegi, et ebaseaduslik kultuurivaraga kauplemine on äh, väga ulatuslik ja kõik äh, riigid, kes on sellega, kõik riigid on sellega kas ühel või teisel moel seotud ja impordiseadus aitaks tõesti palju probleemi lahendada. meil on vaja importi tõesti reguleerida Euroopas, see, sellest ei saa üle ega ümber, ma kutsuksin teid üles ka eraturu äh, äh, sidusrühmi mõjutama, et nad kasutaksid registreid ja sertifikaate ja samuti äh, ÜRO Julgeolekunõukogu, ISISi äh, ja Al-Qaeda komisjon on tõhustanud, et meil on vaja andmebaase. meie andmebaas on ainukene andmebaas, kus äh, kõik objektid on, äh, tuginevad sertifitseeritud politsei informatsioonile ja me peame lähtuma hoolsuskohustusest, selline tegevus pärsiks kurjategijate ebaseaduslikku tegevust ning äh, Interpol leiab, et impordi reguleerimine on möödapääsmatu selleks, et kultuuripärandi ebaseaduslikku kaupami-, kauplemist pärssida, mis leiab aset iga päev siin Euroopas. aitäh! suur tänu kõikidele meie tänastele esinejatele, suur tänu, et pidasite kõneajast kinni. nüüd saavad sõna meie raportöörid, kõigepealt saab sõna proua Moska kes on äh, INTA raportööriks. aitäh, esimehed, aitäh ekspertidele täna hommikuste ettekannete eest. tõepoolest, tegemist on väga-väga olulise teemaga. kõigepealt ajakavast. me oleme siin väga ambitsioonikad kuu aega on muudatusettepanekute esitamiseks ja kaasraportööridena ka üritame e, tekitada võimalikult kaasavat koostööd kõigi teiega e, ning hääletus komisjonis toimub juulis. kuna me oleme sellel teemal uued kõik, siis üritame üksteist võimalikult palju toetada. nüüd see ettepanek ise, üritan teha lühidalt, tutvustada prioriteete üldiselt tervitame me komisjoni ettepanekut. see tõesti veel lisab väärtust juurde olemasolevale õigustikule kultuuriväärtuste ekspordi valdkonnas, võtab arvesse rahvusvahelisi konventsioone ning see on ka võimas relv ebaseadusliku kaubanduse vastu. ettepanek on kooskõlas ka Euroopa väärtustepõhisele kaubanduspõhimõttele ning lisaks sellele saab meil olema ühine süsteem, millega me saame vältida tolliametite omavahelist konkurentsi ning anname lisaväärtust ka ettevõtetele. pärast rahvusvaheliste organisatsioonide ning erasektoriga konsultatsioone leidsime me, et on vaja leida õige tasakaal kultuuripärandi kaitse ning ettevõtete konkurentsivõime säilitamise vahel meie muudatusettepanekud lähevad ka just selles suunas. kõigepealt liidu tollikoodeks on ellu rakendatud killustatult ning tollimaksude kogumisega on seotud viimasel ajal palju skandaale, seega süsteemi tuleb parandada. teiseks on vaja ka tagada võimalikult suur sidusus rahvusvaheliste konventsioonidega ning olemasoleva Euroopa õigustikuga. selline lähenemine tugevdaks tollitööd nii era- kui avalikus sektoris ning võimaldaks kiiremini seda ellu rakendada, ilma et sellega kaasneks liigset halduskoormust. seetõttu teen ma ettepaneku et äh, sellele äh, määrusele lisataks ka lisa, kus äh, oleks saja aasta lävend kirjas, mis oleks ka ÜRO konventsiooniga kooskõlas ning see võimaldaks tõhusamalt võidelda ebaseadusliku kaubandusega. ekspordimääruse lisas oleks ka kriteeriumid millega hinnatakse kultuuriväärtuste hinda. nii saab äh, toll keskenduda kõige väärtuslikumatele äh, esemetele. enamus konsultatsioonis osalenutest äh, rõhutasid selle tähtsust. kolmandaks, päritoluriik on oluline põhimõte nii UNESCO kui ka UNITRAT-i konventsioonides samal ajal ei ole välja toodud vahendaja või eksportriigi kontseptsiooni, seetõttu ma sooviksin, et allika päritoluriigi kontseptsiooni laiendatakse, et kaasataks mõlemad, nii, nii riigid, kust äh, esemed pärinevad füüsiliselt, kui ka riigid, kus öö, äh, esemed osteti seaduslikult kaua aega tagasi ning seetõttu langesid öö, selles riigis ka kultuuriväärtuste kaitse reeglite alla. ekspordiriigi konventsioon tuleks kaotada. sada kaheksakümmend riiki, kaasa arvatud Põhja-Korea ja Iraak, on alla kirjutanud kultuuriväärtuste kaitse konventsioonile, aga selle elurakendamise määr erineb suuresti riik, riigiti me sooviksime, et see kiiremini ellu rakendataks, seetõttu teeme me ettepaneku öö, seda kiirendada. väike- ja, ja mikroettevõtted öö, moodustavad siin umbes seitsekümmend viis protsenti turust, seetõttu ma kutsun üles, et loodaks eraldi öö, infolaud nende jaoks öö, Äh, nende toetusprogramm ning eraldataks ka raha nende toetuseks selle määruse ellurakendamise ajal. nüüd ma lõpetaksin ja ootan äh, koostööd teie poolt. aitäh! ning nüüd IMCO raportöör on härra Tolton, palun. aitäh, esinaine, suur tänu ka ekspertidele nende info eest. ma nõustun proua Moskva poolt välja toodud eesmärkidega. kindlasti saab meil olema väga hea koostöö selles uues koostööraamistikus meie komisjonide vahel. aga meie lähenemine on sisu poolest natukene teistsugune, me päriselt ei ole veel kokku leppinud omavahel. minu arvates on oluline leida tasakaal ebaseadusliku impordi vastase võitluse ja terrorismivastases võitluses ning konkurentsivõime vahel meie tööstuses. seetõttu meie meetmed peavad olema proportsionaalsed ja süsteem peab toimima ja ta ei tohiks luua liigset äh, bürokraatiat eelkõige, eelkõige tolliametitele, mistõttu me pigem võib-olla õhutaksime kaasa ebaseaduslikule kaubandusele. seega minu arvates peaks olema raa-, raamistik kitsam võib-olla ei peaks sinna litsentsirežiimi langema kõik need eh, esemed, millega ei rahastata terrorismi. impordilitsentsi skeem peaks olema ka kitsam selles mõttes, et me peaks arvesse võtma ainult neid konfliktitsoone, kust me soovime eh, peatada impordi. Eh, siin, ma arvan, on meil veel äh, ühispositsiooni väljatöötamisel palju tööd vaja teha. mul on ka paar küsimust eksport, ekspertidele. Nende jutt huvitas mind väga, eriti Europol. Europol mainis, et üheksateist eh, tuhat eh, rikkumisjuhtumit oli ning kolmkümmend tuhat eset. Eh, palju nendest esemetest olid, tulenesid terrorismist ning palju konfliktitsoonidest Kreeka, Itaalia puhul see võib olla äh, terrorismi äh, rahadega, need, sest need ei ole ju konfliktitsoonid. seega palun vastake sellele. ning võttes arvesse äh, identifitseerimisprotsessi, kuidas tolliametid kontrollivad neid esemeid ning öö, kui äh, kallis on nende ekspertimeeskondade ülevalpidamine liikmesriikides. seda oleks ka oluline teada. kas komisjon on, komisjon on analüüsinud kümnetes, äh, kui palju litsentse on vaja, aga eksperdid on öelnud, et tegelikult neid on vaja tuhandeid. millest selline erinevus äh, hinnangutes? kui kaua komisjon arvab, et iga litsentsi äh, taotlus võtab aega? Äh, äh, siin väidetakse, et see võtab kolmkümmend minutit aega, mida teie arvate? ning siis päritoluriik ja selle definitsioon, kuidas seda defineerida, võttes arvesse ajaloolisi territooriumeid, impeeriume, mis hõlmasid rohkem riike kui üks ning riike, mida enam ei eksisteeri, sest riigid maailmas ja Euroopas on viimase aast-, saja aasta jooksul juba palju muutunud, kuidas see päritoluriigi definitsioon sellisel puhul paika panna? Need olid mõned küsimused alustuseks, aga üldiselt meil on väga hea töine äh, suhe ning kindlasti saame me Mos-, proua Moskva poolt välja toodud ajas selle tööga ka maha. nüüd annaksin sõna taas oma kaasesimehele. aitäh, nüüd variraportöörid saavad sõna ning mõlemakomisjoni ülejäänud liikmed, kui soovivad, esmalt aga variraportööridele annaksin sõna vaheldumisi, IMCO ja INTA variraportööridele ning seejärel teistele liikmetele üheks minutiks, kuna peame lõpetama kella kümneks ning soovime kuulda ka ekspertide vastuseid. kõigepealt Sabine Verhaien IMCO-st, palun. aitäh jah, see on üsna äh, keeruline sport ühe minutiga kogu see teema läbi vaadata. eesmärk on ju direktiivi puhul täita kui ÜRO konventsioon, ratifitseerida, ellu rakendada, teiseks on eesmärk võidelda terrorismi rahastamise vastu kultuuriväärtuse kaubanduse kaudu. E, me ei tohi liigselt üles ehitada bürokraatiat ning väikesed ja keskmise suurusega kultuuriesemetega kauplejate töö, elu ei peaks muutuma ka keerulisemaks esemed peavad pärinema turvalistest äh, päritoluriikidest, äh, mis on kirjas ka ÜRO konventsioonides, siin meil probleeme minu arvates pole olnud. probleeme on e-, e-, esemetega, mis pärinevad kriisiregioonidest, äh, tulgu nad siis otse või läbi mõnede teiste riikide siin peab just see uus määrustik olukorda parandama me teeme omalt poolt ka mõningad muudatusettepanekud selle kohta. mul on ka Belgia tollivõimudele küsimus. me kuulsime palju eh, eh, kultuuriväärtuste ekspordist, kas Belgia võimud on midagi ette võtnud selleks, et eh, kui tollis, et, et tollis juba kahtlaseid kultuuriväärtusi, kultuuriesemeid kinni pidada. aitäh ja nüüd Inta nimel härra Valesa. aitäh, mina toetan seda määrust. küll aga mul on äh, kultuuriväärtuse mõistega probleeme ning kahesaja viiekümne aastase lävendiga. me nagu kõik teame, et arheoloogia areneb, väga keeruline on selgelt määratleda, kuidas äh, haruldasi kollektsioone hinnata, seega ei pruugi siin kajastuda probleemi tuum, see on esimene probleem. teine probleem puudutab päritoluriigi mõistet, mida eelkõnelejad samuti mainisid, artikkel kaks lõige üks B. see tähendab, et territoor-, selle riigi territoorium, kust äh, kultuuriväärtus avastati või leiti, ma ei leia, et see oleks õige lähenemisviis äh, näiteks, mis saab siis, kui kultuurivara hoiti muuseumis ebaseaduslikult mõnes muus riigis mitmeid aastaid, mitte seal riigis, kust see leiti, võib-olla peaksime ka seda aspekti käsitlema, aitäh. aitäh. härra, härra Kuun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada Interpoli kolleegi kes eh, illustreerisid jälle väga hästi, et me peame midagi ette võtma. kui need esemed eh, eh, sada nelikümmend tuhat neid, millega kaubeldakse aastas me ebaseaduslikult, me peame siin midagi ette võtma nii kaube, kauplejatele kui ka tolliametitele, mis peavad kontrolli läbi viima, peame me looma toimiva raamistiku, mis eh, aga samal ajal ei raskenda ei kauplejate eh, ega ka tollitöötajate tööd. me ei peaks ainult terrorile keskenduma, vaid sellele kaubandusele üldisemalt, minu arvates on oluline äh, tegeleda siin ka äh, maksupettuste, maksudest äh, kõrvalehoidmise teemaga kurjategijate poolt, äh, selle kohta teeme omapoolsed ettepanekud. aitäh, nüüd ECR ja INTA nimel Emma McLaughlin uh,. E ECR e toetab selle ettepaneku põhieesmärke küll, aga leiame, et selle mehhanismi kohaldamise ala on liiga lai ja võib-olla ebaproportsionaalne ettevõtjatele ja tolliasutustele ning moonutada kunstiväärtuste turgu. kui me soovid, soovime saavutada neid eesmärke, peaksime keskenduma suurema riskiastmega varadele, et kaitsta just neid varu, mida ohustab enim see, et neid kasutatakse terrorismi rahastamiseks tõenäoliselt mitmeid äh, varasid selleks ei kasutata, seetõttu kui me toome nüüd artikli neli kohaldamise alla, on see liiga koormav. teine suur koormus tuleb äh, sertifitseerimissüsteemi kasutamisest. standardsertifikaadis on juba enamik äh, teavet olemas, kui komisjon leiab, et sellest ei piisa, siis peaks kohandama praegust süsteemi vastavalt sellele tahan, tahaksin ka öelda, et ei ole realistlik, et tolliametid hakkavad kontrollima iga saadetist või impordiluba. tahan komisjonilt küsida, kas komisjon on ette näinud ka täiendavad ressursid selleks, et kontrollida impordilubasid ja kas on ka mõjuhinnang halduskoormuse ja finantskoormuse osas? teiseks, mis puudutab tõendeid, jätkan küsimustega komisjonile, lähteriigi küsimuses, mis saab siis, kui päritoluriiki ei saa tuvastada ning ei saa tõestada, et varasid hoiti ebaseaduslikult äh, mõnes muus riigis äh, sel, selle piisavalt kaua, et see läheks arvesse ekspordiriigiga. Imko Alde, härra Simovitš, palun. Thank you very much, Mr Chair. aitäh. kaks küsimust esimene on juba küsinud nimelt, äh, kõlanud nimelt äh, väärtuse küsimus, väga keeruline on seda paika panna. kultuurivara väärtus muutub ju tegelikult üsna kiiresti. ning see, kuidas me määratleme millegi väärtuse, muutub samuti väga kiiresti. sooviksin kuulda komisjoni selgitust selles küsimuses ning teiseks eh, eesmärgid, ka seda juba mainiti, sooviksin täpsustust, eh, mis on eesmärk seoses terrorismi rahastamise allikate leidmisega, aga samal ajal me muudaksime keerulisemaks eh, ebaseadusliku kaubanduse kultuurivaradega. Alde ja Inta, Marit ja Šaake, palun. aitäh raportööridele ja ekspertidele töö eest tegemist on väga tähtsa küsimusega topeltkuritegevuse vastases võitluses, äh, kultuuriväärtuste salakaubatsemine sa,, sa, salakaubandus ju see on hävitatakse kultuurivara ja selle kaudu samuti toetatakse terrorismi, seega on raske alahinnata selle teema tähtsust tervitame seda, et väärtused ja kaubandus oleksid omavahel vastavuses ning seetõttu ongi see määrus väga oluline. me peame olema võetavates meetmetes väga täpsed, peame kasutama seda edu, mille oleme saavutanud äh, piinamisvahendite, konfliktmineraat-, mineraalide ja teiste sarnaste seadusaktidega, muidugi tuleb vältida äh, ülekoormust VKE-dele ja ametiasutustele. ülekoormuse vältimine on alati väga hea eesmärk, mida silmas pidada. olen aga kindel, et kui me dokumenteerime täpsemini seaduslikud kaubad, kasutame uusi tehnoloogiaid ja võtame kasutusele võrdlusalused, mida saab kasutada need on väga olulised ja me peaksime seda tegema, seega ma loodan, et leiame mingisuguse toimiva lahenduse sellele probleemile. aitäh, härra De Jongi ei ole kohal, kas tal on asendaja, ei ole, sel juhul kuue ja Inta, proua Forenza, palun Grazie, eh, io penso sia molto importante pensare. arvan, et on väga oluline, et komisjon on sellise ettepanekuga välja tulnud, nimelt äh, määruse ettepanekuga kultuuriväärtuse impordi kohta UNESCO ja Interpoli raamistikud näitavad, kui kasumlik on kultuuriväärtuste import ning kui tähtis on see, et me kaitseksime arheoloogilisi väärtusi mis pärinevad konflikti riikidest. ajalistel põhjustel mõned lühikesed küsimused minu poolt. määrus kohaldub ainult vähemalt kahesaja viiekümne aasta vanustele varadele ning impordil. see on selline piirang, millest on üsna lihtne mööda hiilida, milleks, milleks, miks valiti selline lävend? ning äh, mõnel juhul antakse lubasid äh, kahe menetluse kaudu, miks valisite kaks menetlust? proua Reeda, palun. Need my one minute to my annan oma minuti äh, härra Puhnerile, kolleegile, et saaksime üksikasjalikumalt seda teemat käsitleda. ma loodan, kiiremini kui kahe minutiga hakkama. teen ka lühidalt seetõttu, et suurem osa asjadest on juba ära öeldud. paar märkust ikkagi. esiteks, me toetame loomulikult täielikult komisjoni ettepanekut äh, siin valdkonnas tegutseda. siin on aga paar märkust, mida proua Moska juba ütles, äh, see sada aastat lävendina on minu arvates oluline see sada viiskümmend aastat, mis ennem oli, on illusioon, kui mõelda, et kultuuriväärtused ei ole mitte ainult arheoloogilised esemed, vaid ka huvitavad tehnoloogilised arengud, mis just sellistes riikides, mis meil just öö, tähelepanu keskmis, keskpunktis on, on vedelema jäänud koloniaalaegadest. seega selline piir tuleks kehtestada nõustun ka väärtuse küsimuses sellega, mida on juba öeldud. selle piiri kehtestamine on väga delikaatne teema, sest väärtus kogu aeg ju muutub ning ka suur osa turistidest ostab ka selliseid väikeseid asju just ju. mina käisin hiljuti Egiptuses, seal on võimud väga karmid, neil on praktiliselt null tolerants väärtuse puhul ning seda tuleks arvesse võtta ka. siis praktiline ellurakendamine. see ekspertide rühm, mis politseis või Interpolis tegeleb kultuuriväärtusega, see ei, see ei jõua ju igale poole, seega siin on, võib olla ka praktilisi probleeme. eriti oluline on minu jaoks transiidi küsimus. siin on ka küsimus Interpoliga. kas me ei ei peaks ka transiidi puhul läbi Euroopa riikide litsentsi nõuda, siis saab vähemalt jälgida, kuidas need kultuuriesemed, võimalik, et varastatud kultuuriesemed edasi liiguvad. ongi kõik, aitäh! aitäh, EFTD INTA äh, nimel sotsiaalmeedia. aitäh! ka mina soovin tänada raportööri hiilgava töö eest ning tänan ka eksperte, kes täna hommikul siin kõnelesid. meie fraktsioon on täiesti nõus sellega, et meil peab olema seda valdkonda reguleeriv seadusandlus. kaheksakümmend protsenti kultuuriväärtusi, mis ähm, turul praegu liiguvad, äh, on äh, ebaseaduslikud äh, see valdkond on peaaegu sama kasumlik kui relvakaubandus. kui ma ühtse tollipoliitikaga tegelesin, mäletan, et igal liikmesriigil olid erinevad tollieeskirjad, seega on väga lihtne selliseid nõudeid vältida. ning äh, kultuuriväärtuste puhul on just äh, riigi valimise probleem äh, väga oluline. meil on vaja ühtset mõistet, mis on kultuuriväärtus, me peame selgelt kehtestama ka impordile kohalduvad eeskirjad selleks, et tagada, et inimesed, kes soovivad seaduslikult importida, eriti just VKE-d, saaksid seda teha, nagu ka kolleegid, oleme mures kahesaja viiekümne aastase lävendi osas ning ootan komisjoni vastuseid selles kaasraportöörid kindlasti võtavad meie tõstatatud muresid arvesse ning soovin omalt poolt tagada, et jõuaksime tõhusale tulemusele. Rafi Isas, palun, kultuurikomisjonist eh,. Hablo con dos sombreros distintos, uno. aitäh. räägin INTA liikmena, aga ka kultuurikomisjoni rap-, arvamuse raportöörina ma leian, et kultuurikomisjoni arvamus on väga asjakohane, tahaksin õnnitleda raportööre Nad mõlemad on teinud väga head tööd. väga keeruline on rääkida ekspordiriigist, päritoluriigist, see võib tekitada väga palju probleeme ning peaksime seda põhjalikult käs-, põhjalikumalt käsitlema. olen nõus sellega, mida ütles härra Dalton nimelt me ei peaks äh, käsitlema mitte ainult selliseid tooteid, millega, äh, esemeid, millega terrorismi rahastatakse, samuti liigne halduskoormus teeks tolliametite töö võimatuks ning olen ka nõus teiste kolleegidega selles, et peaksime vaatama teistes sarnases valdkondades tehtud tööd, peame tagama, et neid äh, varasid ei äh, et kasutataks nii, et ei kahjustataks seaduslikku kaubandust. härra Schwab. aitäh, härra esimees, teen lühidalt. mul on komisjonile kaks küsimust. kõigepealt, miks see määrus ja mida äh, ma muidu väga tervitan, meil on tõesti vaja suuremat harmoneerimist siin, miks öö, äh, määruses kasutatakse seda ka USA kahesaja viiekümne aastast öö, äh, piiri öö, minu arvates on see üsna pikk äh, aeg, äh, sest kultuuriväärtused on ka nooremad esemed. teiseks, see on sellega seotud, miks äh, ei võta me arvesse UNESCO standardeid? sest meie, meie arvates tuleks seda rohkem arvesse võtta. Thank you uh,. Just two quick points. aitäh, kaks kiiret märkust, ütleb härra Agnew. kuidas kirje, käsitleda elevandiluud, kas see on kultuuriväärtus või on see kultuuriväärtus alles siis, kui sellest on äh, midagi te tehtud, kas seda kasutatakse samuti äh, terrorismi rahastamiseks või jääb see mõne muu seadusakti kohaldamise alas, alasse, ehk saaksite sellest täpsemalt rääkida. teiseks äh, Euroopa riigid on hakanud vastu võtma väga palju varjupaiga taotlejaid, kas komisjon leiab, et see loob samuti probleeme, kui varjupaiga taotlejad võtavad kaasa väga hinnalisi juveele näiteks Euroopasse? suur tänu, nüüd annaksin sõna komisjonile, esindajale ja te teistele ekspertidele kaheks minutiks. esmalt härra Germude komisjonist, palun suur tänu! esimees, loodetavasti saan vastata nendele arvukatele küsimustele, mida siin esitati. katsun teha ka kiiresti. küsiti, kas meie komisjonis oleme läbi viinud erimeeskonna hinnangu, see erimeeskonna ettepaneku, mille tõstatas siin Interpoli kolleeg. ei, me ei ole seda teemat hinnanud sellepärast, et äh, kuidas liikmesriigid seda ise korraldavad, on äh, tõenäoliselt väga erinev, meie ei ole teinud ettepaneku konkreetse meetodi kohta, pidades silmas, et tolliameti võim võib sellesse kaasata ka teisi ametivõime. mis puudutab litsentse ning äh, seda aega, mille litsentsi täitmine võtab, siis me ei ole tegelikult ka selle koha pealt katset läbi viinud, aga tekstis oleme sätestanud, et erinevate dokumentide vorm tuleb kehtestada rakendusseadustes ja ja me püüame siis kanda hoolt selle eest edaspidi, et et oleks õige tasakaal jõustamise ja halduskoorma vahel. mis puudutab arve, siis väga raske on litsentsidega hõlmatud äh, objektide arvu täpselt hinnata, aga litsentsi ning impordiavalduse vahel vahet tegemine oli seotud sellega, et ähm, on siiski piiratud arv juhtumeid, mille puhul kaasneb tõsine risk ning me arvame, et võib-olla üks protsenti objektidest võiksid hõlmatud olla ähm, litsentsiga. allikaliik, ekspordiliik me oleme tät-, tekstis seda üsna selgelt sätestanud, UNESCO eh, eristades riike, kes on UNESCO konventsiooni allkirjastanud ja kes ei ole seda teinud, kui tegemist on UNESCO allkirjastanud riikidega, siis arvestame, et meie mureküsimustega on arvestatud. ma tean, et aastate küsimuses on eriarvamusi ekspordi eeskirjade puhul on olukord erinev. ekspordi eeskirja puhul lähtume me ainult Euroopa kultuuripärandist ning äh, teeme, toome sealt vähe sisse. kas me saame kõike kontrollida? ei, aga nagu meie kolleeg ja ko-, kolleeg vihjas, liidu telli, äh, tollianalüüsis, äh, tollieeskirjadest lähtuvalt viime läbi riskianalüüsi Äh, ja deklaratsioonidega äh, ja litsentsidega oleme selle katnud. elevandiluu on äh, sitrese konventsiooniga kaetud ja varjupaigataotlejate küsimuses, kui tegemist on toodetega, mille puhul on vaja impordilitsentse, siis kehtib see ka nende puhtu. ja nüüd siis Belgia tolliameti esindaja, palun, härra suur tänu, proua juhataja, pöörduksin tagasi esimese teema juurde, mis puudutab tolli tehnilist tööd. ma juba selgitasin, väga oluline on see, et kõik liikmesriigid peavad tegema koostööd pädevate asutustega. pädevad asutused annavad oma autorisatsiooni, oma loa, kui läbi viiakse kontroll lähtuvalt riskianalüüsist või siis on tegemist juhukontrolliga siis tolliamet kontrollib ära tollideklaratsiooni ja äh, kui tootekood äh, on hõlmatud äh, asjakohase määrusega, siis tolliametnikud teavad, et tegemist võib olla kultuuripärandiga. ja sellisel juhul tulevad mängu pädeva asutuse ekspertteadmised mõningad tolliametid võib-olla on teatavate kultuurivaradega äh, tuttavad, aga kultuuripärand on väga lai valdkond, äh, kunt, muu kaasaegne kunst, Egiptuse äh, kunst ja, ja relvad ja nii edasi. nii et ekspertide ja pädeva asutuse kaasamine on tõesti väga oluline. siis importi puudutav küsimus. sellest hetkest alates, kui Äh, import tuleb äh, relvakonfliktiga riigist, Süüria, Iraak on siin näiteks, siis tuleb läbi viia kontroll. nagu ma juba ütlesin, meil on Euroopa määrused, mis paigast, sätestavad äh, vastavad eeskirjad. kui on tegemist mõnest teisest kohast pärit kultuurivaraga, siis alati võib, ikkagi on võimalus kontrolli läbi viia. kui tegemist on siis äh, deklaratsiooniga äh, või teatega äh, pädevatele asutustele, äh, et mingisuguse kultuurivaraga võib olla mingisuguseid probleeme. suur tänu ja Interpol, härra Giordano, palun, olge lahke. lubage vastata hispaania keeles, nii on mul kergem Interpolile esitati küsimus nende kaupade kohta, mis on äh, konfiskeeritud. mul ei ole tegelikult äh, seda infot siin kohapeal kaasas, aga kolmest tuhandest konfiskeeritud objektist me äh, kolme tuhande konfiskeeritud objekti puhul me jätkame endiselt uurimist ning me ei saa praegu hinnata, kas tegemist oli objektidega, mida kasutati terrorismi rahastamiseks. probleemiks ei ole ka tegelikult mitte ainult terrorismi rahastamine, vaid ka rahapesu, organiseeritud kuritegevus, nii et et problemaatiliste teemade spekter on tegelikult lai mis puudutab Interpoli, siis loomulikult tuleb aru saada sellest, kuidas sekretäriaat ja organisatsioon töötab. meie ei tegele kogu maailmaga ja tegelikult kõige olulisemad on meie liikmesriigid ja liikmesriikide öö, ametid ja ametnikud kultuurivarade jälitamine, kui tollil ja politseil on informatsioon impordi ja ekspordi kohta, siis jah, saab kaupa jälitada. ning saab hinnata seda, kust need kaubad tulevad, kuhu need kaubad liiguvad. aga kahjuks on meil vaja Ähm, sisendit äh, otseselt äh, kultuurivarade kauplemisega tegelevatelt äh, asutustelt. see oleks, sellest oleks palju kasu. suur tänu selle esimese mõttevahetuse eest, ütleb härra esimees. suur tänu meie asjatundjatele, väga hea oli kuulata teie asjatundlikke teadmisi, suur tänu meie ase, kaasjuhatajale ja järgmine mõttevahetus meie raporti projekti osas leiab aset kahekümne kolmandal aprillil. suur tänu teile!